hääletus toimub kohe niipea, kui me oleme selle päevakorrapunkti ametlikult lõpetanud ja nüüd me jõuame hääletamise juurde, kõigepealt on meil resolutsioon Tai küsimuses, selleks on meil esitatud ühisresolutsioon viie fraktsiooni poolt, muudatusettepanekuid ei ole, lõpphääletus selle osas käib poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd järgmiseks on meil tegemist viie fraktsiooni ühisresolutsiooniga Transnistria piirkonna haridusküsimuste kohta. nüüd lõige neli originaaltekstis on soov teha suuline muudatusettepanek, seda soovis teha kolleeg Breda mikrofon, mikrofon. lülitage mikro sisse. aitäh, härra Jõtta, teen ettepaneku, et neljanda lõike lõppu peaks lisama sõnad äh, uuendades informatsiooni, äh, mis puudutab äh, direktori raamatupidaja ja autojuhi kinnipidamist ja nii edasi. kas on vastuväiteid? kui ei, siis me hääletame sellise teksti, sellist kuju, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõige üheksa originaaltekstis eraldi hääletamine, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Mm, põhjenduspunkt A kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud ja nüüd põhjenduspunkt äh, I, palun, härra Preeda, teie suuline muudatusettepanek. aitäh härra juhataja, nii nagu ka eelmisel puhul, lihtsalt äh, uuendatud informatsioon, teen ettepaneku, et selle põhjenduspunkti lõppu tuleks panna direktor, äh, äh, raamatupidaja autojuht peeti kinni, kui nad transportisid parasjagu keskkooli personali palkasid, aitäh. kas on vastuväiteid? ei ole, kes on sellise teksti poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd on meil põhjenduspunkt O originaaltekstis ja siin on meil eh, kolleeg Rebo suuline muudatusettepanek. puhemees. jah, tehniline täpsustus siia. Süg-, septembris kaks tuhat neliteist selle asemele võiks panna mitte hiljem kui augustis kaks tuhat neliteist, see lihtsalt ühtlustab teksti eh, ministrite nõukogu eh, detsembrikuise otsuse järgi, loodan, et see sobib ka teistele fraktsioonidele. aitäh, kas on vastuväiteid, ei näe, siis hääletaksime. kas, ah soo on vastuväiteid, härra Breda? aga teist ei piisa, kui te üksi vastu olete. no ühesõnaga, me hääletame teksti sellisel kujul, muudetud kujul, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud me kontrollime põhjenduspunkti U, hääletamine on alanud. kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nii, ja nüüd resolutsioon tervikuna. kes on poolt, kes on vastu, era-, erapooletud, vastu võetud. ja tänase päeva ja selle istungjärgu viimane hääletus, see puudutab Bahreini resolutsiooni ja Nabil Rajab ja Abduhal Kahvatša ja Ibrahim Šarifi juhtumeid. nüüd paragrahv kaheksa originaaltekstis osade kaupa esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja pärast paragrahv kaheksat, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv üheksa originaaltekstis hääletame osade kaupa, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud paragrahv kümme, originaaltekst, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. paragrahv kaksteist, muudatusettepanek number kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud ja nüüd muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna, hääletamine on alanud kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud. ühehäälselt seitse jäi erapooletuks. ma soovin, ma sulle lo, loen istungjärgu lõppenuks, soovin kõigile head kodud, et oi ei, aga keegi soovib siin veel kodukorra suhtes sõna härra juhataja, hääletamise ajal ma juba soovisin sõna saada see puudutas kasvuhoonegaase. ja ma tahaksin meenutada, et äh, parlamendi resolutsiooni hääletamise puhul äh, on oluline mitmekeelsus, ausalt öeldes äh, see dokument, mida me hääletasime, selle dokumendi kohta puudus tõlge ja andke andeks, see rikub mitmekeelsuse reeglit Eh, mis eh, peab aga kehtima vastavalt meie majas kehtivale kodukorrale. palun, härra juhataja, tehke ometi midagi selleks, et me mitmekeelsust pidevalt nurka ei suruks. suur aitäh, kolleeg Odin. me kindlasti tegeleme selle küsimuse arutamisega, selle istungi eh, protokoll esitatakse järgmise istungjärgu alguses kinnitamiseks ja me edastame ka resolutsioonid, seega on meie istungjärk katkestatud ja istung, tänane istung